presidente la seduta è istung jätkub lugupeetud daamid ja härrad. annan kõigepealt teada äh, parlamendi asepresidendi valimiste teise vooru tulemused. hääle, hääli anti kuussada seitsekümmend kaks. Ähm, tühiseid äh, hääletussedeleid oli kolmkümmend neli ja seetõttu äh, kehtivaid hääli oli kuussada kolmkümmend kaheksa, absoluutne häälte enamus on kolmsada kakskümmend seega ja nüüd äh, loen ette äh, kandidaatide nimed ja äh, hääled. Lambsdorff kolmsada üheksakümmend kolm häält, Lunacek nelisada nelikümmend üks häält, härra Papanimulis nelisada kuuskümmend üheksa häält, Pasku viissada seitseteist häält Tarand kakssada kuuskümmend üks häält. ja seetõttu äh, on Pasku, Papanimulis, Lunacek ja Lambsdorff äh, ametisse valitud, äh, kes on saanud kõik antud häälte enamuse. E sulla base del secondo turno di scrutinio li... ja teise hääletusvooru tulemusena ja vastavalt kodukorrale on äh, meil ähm, tegemist äh, ametlikult ametisse valitud äh, Euroopa Parlamendi asepresidentidega ja õnnitlen kolleege, kes said valitud. vastavalt kodukorrale on asepresidentide tähtsuse järjekord määratud ära nende valimiste põhjal ning antud häälte põhjal ja kui hääli on saadud võrdselt, siis saab otsustavaks kandidaadi vanus nimekiri tuuakse ära ka tänase istungi protokollis. kvestorite valimise kontekstis tahaksin teile teada anda, et kandidaatide esitamise tähtajaks äh, on kell neli äh, täna pealelõunal. Äh, kandidaadid tuleb esitada ruumi R null null sada üks ja seda siis äh, just välja öeldud äh, tähtajaks, äh, see ruum asub Louis Wise'i hoones. esimene kvestori hääletusvoor või valimisvoor leiab aset alates kuusteist kolmekümnest. eilse istungi protokoll on